proua Chartier raport noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavad eelmaksed. proua Maa Chartier, suur tänu, härra juhataja. kõigepealt öelda, et täna õhtul olen ma uhke selle töö üle, mille me oleme teinud ära institutsioonidena Euroopa Liidu tasandil tõesti äh, oli näha suurt tahet Euroopa Komisjonis, nõukogus äh, ja ma muidugi äh, kahjatsen selle üle, et nõukogu lahkub, aga üldiselt komisjon ja nõukogu ja parlament tõesti soovisid kiiresti jõuda kokkuleppele selleks, et tagada tõhusus ja vot tänu sellele poliitilisele tõhususele olemegi jõudnud sellise strateegiana ja selleks, proua volinik, ma tahaksin tänada teid, et südamest, sest neljandal veebruaril hakkas töö pihta ja homme, kahekümne üheksandal aprillil hääletame ja minu meelest on väga vähe selliseid äh, Euroopa öö, äh, otsuseid, milleni jõutakse nii tõhusalt ja nii kiiresti. Äh, tahaksin ühtlasi tänada ka kõiki variraportööre Eh, keda ma ei, eh, Benefoi eh, sotsiaaldemokraadist, Ska-, ECR-ist, Skarpova ja härra Jarik Kuue fraktsioonist. kallid kolleegid, me suutsime ületada oma erimeelsused jõud ühendada, sest me teadsime täpselt, milles suunas tuleb liikuda ja et milline see suund siis oli, me tahtsime äh, tagada selle, et Euroopa oleks tõhus, äh, tagamas noortele tööhõive. noorte tööhõive algatus lõputu, äh, tegelikult oli see kõige raskem osa öö, äh, see on kõige raskem viis, kuidas tagada noorte tööhõive. tegemist on piirkondadega, mis on kõige raskemas olukorras, need on need piirkonnad, kus üle kahekümne viie protsendi noortest inimestest on ilma tööta, me keskendume algatuses siis nende äh, Äh, piirkondade jaoks, kus olukord on, nendele olukordadele, kus on kõige raskem olukord, vabandust, ja kus äh, tegemist on ka kõige raskema kontinendi, kontingendiga. Need on noored inimesed, kes ei leia tööd, kellel ei ole ka äh, diplomit veel taskus äh,, nende või siis on tegemist inimestega, kelle koolitus ei vastu haridus ei vastu vasta sellele, millised on äh, vajadused ja seega see oligi väga raske küsimus. me näitasime kõik üheskoos üles suurt tahet selleks, et nii kiiresti jõuda otsusele ja tegelikult äh, see näitab seda, et meie strateegia oli õige, mina olin raportöör äh, ja mina tahtsin raportöörina, et kõik fraktsioonid jagaksid omavahel infot nii palju kui võimalik ja sellel põhjusel olemegi koos komisjoni ja nõukoguga ja omavahel kokku tulnud nii palju kordi, kui vaja oli, selleks et öö, oma poliitiline tahe realiseeruks noorte inimeste hüvanguks konkreetseks sammudeks ja ma olen uhke Euroopa üle, ma olen uhke Euroopa üle, sellepärast et mitte ainult ei õnnestunud meil äh, oma tahe koondada ja seda teha nii kiiresti ja vastasime tegelikele vajadustele koha peal. vot Euroopa ongi selline, seda on meie koda ikka ja jälle näidanud, eh, et me teame, millised on vajadused koha peal, jah, loomulikult operatiivkavade käimis, lükkamiseks läheb nüüd aega, aga me teame, mida meil on vaja, eh, mida vajavad need inimesed, kes neid projekte koha peal Äh, läbi viivad, neil on vaja just nimelt seda, et äh, eelmaksed tuleksid. Teie tegite ettepaneku, proua volinik, et äh, eelmaksed oleksid ühe protsendi asemel kolmkümmend protsenti ja see tähendab seda, et te olete aru saanud sellest, mida on kohapeal vaja, sellepärast et projektide läbiviijad, eriti kõige raskemates oludes, ei saa midagi teha ilma nende vahenditeta, nii et täiesti tõhus otsus ja lisaks sellele äh, meil on tegemist siin ka sprindiga olnud ja ma tõesti loodan, et see sprint lõpeb meie jaoks hästi. me võime olla täna õhtul uhked oma töö üle ja ma loodan, et homme väga märkimisväärsel hääletusel läheb meil hästi et me saadame välja selge sõnumi selleks, et liikmesriikides äh, võiks ka käised käärida ja hakata aitama nende äh, projektide elluviimisele, viimist. meil on vaja, meil on vaja just nimelt projekte ja programme. nüüd on nõukogu see, kes peab äh, stimuleerima liikmesriike selleks, et kohapeal noored inimesed saaksid kasu lõigast uutest reeglitest, mis puudutavad eelmakseid, aitäh! Uh, merci beaucoup. Euh, suur tänu, proua raportöör, proua Maren Chartier. Euroopa Komisjoni nimel saab nüüd sõna äh, volinik Mariann Tiisson. suur tänu president, äh, lugupeetud parlamendisaadikud, ma sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja eriti proua Moran Chantieri selle eest, et ta on sellele teema prioriteetseks seadnud ja konstruktiivse töö eest. ma sooviksin parlamenti õnnitleda selle kiire äh, kokkuleppe saavutamise eest äh, erinevates komisjonides ja ka koostöös nõukoguga selles väga olulises küsimuses, mis puudutab äh, noorte tööhõive abistamist ja Euroopa Liidu toetamist samuti sooviksin tänada, õnnitleda Läti eesistumist äh, selle teema käsitlemise eest, mida tehti samuti väga tõhusalt. näidates, et prioriteet noorte tööhõivega tegelemisega Euroopa Liidus on jagatud prioriteet kõikides Euroopa institutsioonides meil tõesti ei ole rohkem aega kaotada, mis puudutab noorte tööhõivealgatuse kiiret rakendamist aeg on kõige olulisem selleks, et luua töökohti ja praktilist kogemust, mis aitaks noori tööturule tuua. me kõik peame oma panust täitma meie kodanike ees ja see on see, mida me üheskoos teeme. kui me teeme ettepanekuid, peame läbirääkimisi ja võtame selle määruse vastu nii kiiresti tänane ettepanek puudutab takistusi, mis me tuvastasime koos liikmesriikidega, mis takistavad kiiret äh, noorte tööhõive algatuse kasutusele võtmist äh, koha peal ja see puudutab äh, rahavajadust. me tegime ettepaneku eelfinantseerimise osas kaks tuhat viisteist aastal, mis puudutab ühte miljardit eurot peaaegu. see aitab kiirendada algatust, ning saavutada kuussada viiskümmend tuhat noort inimest ja samas eh, jäädes eelarve piiridesse. me oleme väga veendunud, et see ettepanek, mille te vastu võtate eh, suurte hääl, suure häälteenamusega, annab liikmesriikidele motivatsiooni kiiresti koha peal algatuse ellu viia ning see toetab töökohti, praktikakohti, õpipoisikohti ja jätkuharidust lugupeetud parlamendiliikmed, noorte garantii rakendamine on käsil nüüd kõikides liikmesriikides, äh, käegakatsutavate tulemustega teatud liikmesriikides, nii nagu Euroopa poolaasta riigiraportid on näidanud. noortegarantii on andnud hoogu nii struktuurireformiks, tööhõive kui ka haridussüsteemides see on samuti olnud katalüsaatoriks selleks, et toetada noori inimesi ja aidata neid ülemineku ajal. praegused muudatusettepanekud ESF määrusesse hõlbustavad samuti äh, algatuse kiiret rakendamist, mis arvestades seda, kui tege-, kiireloomulise teemaga on tegemist, on äh, loodud selleks, et kiiresti tegutseda. ma sooviksin veel kord äh, kinnitada koja liikmetele, et komisjon tegutseb äh, eelrahastamisega kaks tuhat viisteist osas äh, niipea, kui äh, muudetud määrus jõustub. loomulikult on põhiteemaks nüüd toetusmeetmete kvaliteet ja selles osas jätkab komisjon ki-, Äh, sellel silma peal hoidmist ja loomulikult äh, äh, anname me sellest teada vastavalt Euroopa Parlamendile, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, proua volinik! kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel saab sõna Silvi Kiiom, palun. suur tänu, head kolleegid, see ettepanek Äh, aitab meil tegutseda väga keerulises äh, olukorras. noortegarantii vastuvõtmisest on aasta möödas, aga samas ei ole tööhõivet äh, suudetud mõjutada, see puudutab noori, igat ühte noorte viiest rakendamise raskus, ambitsioonide puudus, rahastamise puudumine on mõju, mõjutanud noortegarantiid praegusel juhul see tekst ja ettepanek on asendamatu meede selleks, et äh, vähendada neid takistusi, mis noorte tööturule tulemist äh, takistavad. see on asendamatu selleks, et noored oleksid tööeluga kontaktis ja, ja jätkaksid oma haridust ja ei satuks pikaajalise töötuse lõksu noored on majanduskriisi põhiohvrid alates kahe tuhande kaheksandast aastast, kõige haavatavamad neist on need, kellel ei ole kvalifikatsiooni või haridust. ja meil on vaja eriti just sel nimel tegutseda, mis puudutab äh, ka rändeprobleeme või neid noori, kellel on teatud äh, puue. meil on vaja kiiresti reageerida, seda äh, parlament on teinud selle noorte tööhõive algatuse raames, aitäh! suur tänu, proua Guillaume! nüüd poliitil- äh,, fraktsioonide nimel kõigepealt saab sõna äh, proua Komi Rahvapartei nimel poolteist minutit. suur tänu, president, ma sooviksin tänada meie raportööri suurepärase töö eest, mis ta on teinud koos äh, volinikuga ja ma tervitan komisjoni ettepanekut, kus nähakse ette eelfinantseerimise äh, suurendamine, mis puudutab noorte tööhõivet. miljardi euro kasutusele võtmine komisjoni poolt ja minnes ühelt kolmekümneprotsendilisele eelrahastamisele, annab väga suure toetuse selleks, et äh, see vahendid Äh, hästi kasutada, arvestades olukorda, kus liikmesriigid ei ole suutnud piisavat kaasrahastamist tagada selleks, et projekti käivitada. Euroopa peab äh, tegema kõik, mis võimalik selleks, et äh, töötust vähendada, aga ma kutsun üles riikide valitsusi selleks, et nad analüüsiksid korralikult abi, mis puudutab noorte tööhõivet see peab olema prea-, prioriteetsel kohal riiklikus äh, tegevuskavas. see on minu teine ametiaeg, ma olin kahekümne kuue aastane, kui ma sain äh, Euroopa Parlamendi saadikuks, äh, parlament või Euroopa liigub edasi kiiresti, noorte garantii on suurepärane vahend aga samas teatud liikmesriikides ei ole see nii hästi toiminud, meil on vaja paremat äh, teabevahetust riikide kodanike ja komisjoni vahel, eriti mis puudutab noori inimesi, sest tihtipeale nad ei tea, millistest võimalustest nad ilma jäävad. suur tänu, äh, proua Koomi, sinise kaardi küsimus. proua Frontelt jah, aitäh, ma tahtsin äh, proua Koomelt küsida, kuna ta viitas noortegarantiile, kas ta oli kursis sellega, et äh, Kontrollikoda koostas hiljuti aruande, mis puudutab seda teemat ja mida ta arvab sellest, mida see aruanne Itaalia kohta ütleb eriti arvestades seda, et noortegarantii ei ole loonud mingisugust kasu meie riigile ja kas ta leiab, et tulevikus võiks olla võimalik seda tõhusamaks muuta, aitäh! suur tänu selle küsimuse eest! delegatsiooni liikmena analüüsin ma seda Euroopa, aga loomulikult ka Itaalia vaatenurgast. kui ma räägin nüüd Lombardia piirkonnast, siis noorte garantii äh, võeti seal paremini kasutusele ja te näete seda äh, kättesaadavatest arvudest, väga palju on võimalik Itaalias veel vaja ära teha aga ma ei taha sellest poliitilist kasu lõigata ükskõik äh, kellega on tegemist, inimesel peab olema võimalus tööd saada. sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna äh, kolleeg Benifei. suur tänu, president me räägime suurepärasest äh, ettepanekust, mis tuli komisjoni poolt ning parlament peab vastutustundlikult tegelema ja selle sätte vastu võtma nii kiiresti kui võimalik. meil on täiendav äh, üks miljard, äh, mida kiiresti kasutusele võtta selleks, et aidata noori, kes ei õpi ega kes ei tööta ning minu riigis on kuussada viiskümmend miljonit, mis läheb, tuleb kasutusele ja selle seadusandliku äh, valikuga vastame me sotsiaaldemokraatide nõudmisele, me tahame äh, programmide puhul kiiret kasutuselevõttu, äh, mis puudutab noorte tööhõivet, aidata liikmesriike ja piirkondi. Euroopa on oma sammud teinud ja nüüd liikmesriigid peavad näitama, et nad suudavad neid algut-, algatusi parimal viisil kasutada, sellepärast on vaja kärpida bürokraatiat nii palju kui võimalik ning tagada tõeline kvaliteet, mis võimaldab noortel nii isiklikult kui ka professionaalselt ähm, kasvada. samuti on oluline see, et vahendeid äh, korralikult äh, ja läbipaistvalt kasutataks. komisjon ja parlament vastutavad selle eest ning äh, sotsiaalküsimuste komisjonis valmistame ette suulise küsimuse selle kohta ja me soovime näha seda, et tehaks parimaid pingutusi selleks, et tõelisi tulemusi saavutada. selle täiendava summaga, mis nüüd kiiresti kasutusele võetakse, sest me ei tohiks mingeid vahendeid raisata, me peaksime tegutsema niipea kui võimalik ja me tahame, et liikmesriigid teeksid kõik, mis nende võimuses, selleks et Euroopa kriisist välja tuua ja sellepärast meie parlamendisaadikutena täidame oma osa. suur tänu teile ning nüüd ECR-i nimel proua Jana Sitnaiska. suur tänu. me teame kõik, kui oluline on see, et noored saaksid juba varakult töökogemuse ja oleksid täieõiguslikuks ühiskonnaliikmeks see tähendab ka seda, et Euroopa tööturud peavad suutma sellist võimalust pakkuda, ilma et meil oleks vaja sekkuda. kahjuks ei ela me ideaalses maailmas, vaid sellises, kus on sadu tuhandeid töötuid noori ning seetõttu olemegi me raportööriga nõus, raportöör soovib noori aidata. Euroopa Parlament saadab sellega noorsoole signaali, et me soovime teha kõik, mis meie võimuses nende aitamiseks. see ei ole veel lõpp, liikmesriigid ise peavad seda raha, mis neile kättesaadavaks tehakse, ka hästi ära kasutama. ja kui nad seda ei suuda, siis äh, suureneb noorte inimeste pettumus veelgi, aitäh! aitäh ning nüüd äh, ALDE nimel äh, proua Tlabajeva, kaks minutit, palun! suur tänu, et mulle sõna annate suur tänu ka proua raportöörile. me tegime suurepärast koostööd ja tõestasime, et Euroopa suudab reageerida tõesti kiiresti. nüüd on liikmesriikide kord tegutseda ning üks Tšehhi Vabariigi ajaleht on öelnud, et Prahas on noorte töötuse määr kõige madalam, ainult kaks koma viis protsenti, kuid seda tuleb vaadata õiges kontekstis tegelikult äh, on see kaks koma viis protsenti siiski üldine töötuse määr ja noorte töötuse määr on kümme koma viis protsenti, mis on keskmine töötuse määr. ning äh, Tšehhi Vabariigis on ka piirkond, äh, kus noorte töötus ulatub kuuekümne üheksa koma kaheksa protsendini ja see tähendab seda, et suuremat tähelepanu tuleb pöörata just neile regioonidele, kus meie abi on kõige rohkem vaja. see noorte töötust käsitlev algatus on saanud kolme koma kahe miljardi eurose suuruse rahastuse, millest üks miljard eurot, eurot on äh, koheselt kättesaadav. loomulikult ei saa selle raha eest äh, lihtsalt äh, tööd osta, need töökohad tuleb kõigepealt luua ja seda tuleb teha, võttes arvesse praeguse majanduse vajadusi. seetõttu peab noorte garantiiga kaasas käima ka liikmesriikide endi panus, liikmesriikide endi meetmed Neil tuleb mõelda sellele, kuidas kohandada oma haridussüsteemi ja oma tööturgu ja kuidas viia kokku vajadused ja oskused, mis on noortel inimestel, tööturu vajadustega. me peame muutma lihtsamaks ettevõtlusega alustamise ja peame toetama idufirmasid, ka praktikakohtade loomist ning üldiselt tegema selle, mis meist oleneb, et jõuda töötuse tõeliste põhjusteni me ei tohiks inimesi sundida lihtsalt mõtlema, kuidas tulevikus töötada, aitäh! aitäh ka teile! ja nüüd äh, kolleeg Leejarik. suur tänu, härra juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud proua raportöör, kolleegid! meil on äärmiselt suur noorte töötuse määr ja seetõttu peame kiireloomuliselt ähm, äh, reageerima, seetõttu oleme ka suurendanud rahastust ja näinud ette ühe miljardi euro suuruse rahasüsti noorte aitamiseks. nüüd on vaja, et liikmesriigid meiega kaasa tuleksid ja tagaksid, et see raha tõesti jõuaks abivajaja, abivajajateni ja oleks tõhus meil on olemas programm, mille eesmärk on parandada noorte haridust ja noorte tööhõivet ning proua raportöör on välja toonud selle, et edu on saavutatud, kuid väga-väga vähe, sest Euroopa Liidus on seitse miljonit noort, kellel ei ole ei tööd ega korralikku kvalifikatsiooni ega üldse mingit sissetulekut ligipääs tööl on tegelikult õigus ja selline sotsiaalne õigus, mis näitab ka Euroopa Liidu üldist äh, taset. meil on vaja, et Euroopa Liidus oleks head väljaõppevõimalused, et tagatud oleks töökohad ja seetõttu loodan, et need kiireloomulised meetmed aitavad kaasa sellele, et tulevikus on igal Euroopa noorel vajalik ja väärtuslik töökoht, aitäh! suur tänu teile, härra saadik, ning nüüd saab Roheliste nimel äh, sõna härra Randke proua Randke, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud parlamendiliikmed ja liikmesriigid, mina olen siin olnud ainult kümme kuud ja mul on juba kõrini. mul on kõrini sellest, et kogu aeg räägitakse noorte töötusest, aga selles osas ei võeta midagi ette. kõrini on sellest, et liikmesriigid ei suuda kanda neile pandud vastutust. ma räägin sellest kogu aeg, kõik räägivad sellest kogu aeg, võib-olla on asi minus, võib-olla olen ma kärsitu aga ma tean, et Euroopas on äh, väga palju noori inimesi, kes on hädas ja äh, kes ei ole ju olnud väga kärsitud. praegu on kahe tuhande viieteistkümnes aasta. tere hommikust, Euroopa Liidu liikmesriigid, ärgake üles, te olete pikalt maganud kolmkümmend protsenti eelrahastamist, mida komisjon nüüd lõpuks noorte garantii osas äh, pakub, on äratuskõne. me oleme seda eelnõud siin parlamendis püüdnud läbi suruda väga kiireloomuliselt sest me kõik nõustume, et tegutseda tuleb kohe, tegutseda tuleb praegu ja nüüd on vaja, et ka liikmesriigid praegu tegutseksid, et nad võtaksid selle raha ja teeksid nii, et noored saaksid seda raha kasutada, nad on selleks poliitiliselt kohustatud. Thank you. aitäh, kas te olete valmis vastu võtma sinise kaardi küsimuse? palun suur tänu, et olete nõus vastu võtma sinise kaardi küsimuse. ma soovin teie käest küsida. ma mõistan, miks te olete nii vihane, aga kas te ei nõustu sellega, et äh, otsus suurendada rakenduskavade eelrahastamist kolmekümne protsendi võrra tähendab, et komisjon näitab ikkagi üles vastutustunnet Euroopa Liidu ees. kas ei näita, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament äh, püüavad äh, olemasolevate instrumentide abil kaitsta töötute noorte huve? kas te ei nõustu sellega, et me tegutseme? ja vastus, palun suur tänu selle küsimuse eest, ma nõustun teiega täielikult. ka meie tervitame seda ettepanekut ning Euroopa Parlament on püüdnud seda ettepanekut läbi suruda võimalikult kiireloomuliselt. nüüd aga on liikmesriigid samuti kohustatud tegutsema, sest nendel lasub ju samuti vastutus, et see raha, mis on ette nähtud ja eraldatud, jõuaks ka noorte inimesteni, kes seda vajavad, et see suunataks sellistesse programmidesse, mida saab kasutada noorte kasuks, nii et noorte töötus väheneks, aitäh! Danke sehr, Amnete äh, Randke. aitäh, proua Randke. ja nüüd EFT nimel. proua Aage. una minuta praegu. Grazie, president. suur tänu. lugupeetud volinik, ka mina soovin tänada raportööri tegemist on sellise menetluskorraga, milles me oleme kõik kokku leppinud. aga just praegu öeldi ka seda, et äh, tegemist on justkui sellise operatsiooniga, mis õnnestus ja mille kätte patsient äh, päriselt ei surnudki. Itaalias kritiseeritakse ähm, võimusid kogu aeg, räägitakse sellest, et ressursse on tegelikult piisavalt, kuid neid hallatakse äärmiselt halvasti ja liikmesriigid äh, ju vastutavad selle eest, kuidas ressursse juhitakse, kuidas neid hallatakse. ma ei mõtle mitte ainult noortegarantiid, vaid ka paljusid teisi ressursse, mida on kasutatud halvasti või mis on lihtsalt ära raisatud. ma mõtlen ka paljudele noortele, kellel ei ole võimalik kasutada seda, millele neil tegelikult on õigus, neil ei ole piisavalt äh, teavet. mina hindan olukorda selliselt ja mul on häbi, mul on piinlik, et ma olen pärit sellisest riigist, mille kohta Kontrollikoda on öelnud, et see kuulub nende viie riigi hulka, milles on noorte töötuse tase eriti kõrge. Euroopa peab saavutama edu, kui riigid seda ei saavuta. aitäh ning sõna saab härra Bonifei sinise kaardi küsimuseks, kui te selle vastu võtate. palun. suur tänu, härra juhataja tegemist on debatiga, mille vastu on olnud väga suur huvi ja on esitatud ka väga palju kriitilisi märkusi. mina tahaksin küsida, miks EFD variraportöör ei pidanud vajalikuks koosolekutel osaleda siis, kui töörühm neid küsimusi arutas, miks ta saatis oma asendajad või oma töötajad kas ei oleks olnud parem ise kohale tulla ja siis oleks äh, see töö kulgenud edukamalt, sellest oleks kasu olnud ka nõukogule ja komisjonile. kas te ei arva, et kui äh, parlamendis on erialakomisjon kuude kaupa koos käinud äh, ja tekstiloomega tegelenud, siis need inimesed, kes nüüd väidetavalt on väga huvitatud, oleksid võinud ka töös kaasa luua, lüüa? suur tänu lugupeetud kolleegile härra Bonifeile mina kuulun selles parlamendis äh, vähe esindatud väikese fraktsiooni hulka ning äh, ma töötan kahe raportiga, ma olen kahe raporti raportöör. härra Bonifeid olen ma komisjonis korra näinud, kui ta hakkab samuti tööl käima sama regulaarselt kui mina ja koosolekutel osalema nii palju kui mina, siis võib ta mind kritiseerida. Te teate väga hästi, et Itaalias on raisatud miljoneid ja ikkagi ei ole selle, seda tööd ära tehtud. suur tänu, järgmiseks saab sõna härra Marušik üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. me peame aru saama, et töötus ükskõik millises rahvastikurühmas, antud juhul noorte hulgas, on äh, teatud kindel töötuse liik. ja kui me räägime noorte töötuse lahendamisest, siis ei tohiks me seda probleemi lihtsalt kuidagi kosmeetiliselt lahendada me ei tohiks luua mingisuguseid kunstlikke vahendeid, mille abil need inimesed ajutiselt tööturule tuua, sest kui me nii teeme, siis tekib suurem töötus teiste elanike rühmade hulgas, näiteks jäävad töötuks kiilad inimesed või need, kes on vasakukäelised. selliseid vahendeid ei saa kasutada, meil ei ole vaja ravida mitte sümptomeid, vaid põhjuseid aga põhjus, miks nii palju noori on praegu töötud, on meie majandussüsteemides mitte ettevõtjad ei võta töötajaid tööle, vaid tarbijad võtavad nad tööle, kui tarbijal on raha, siis ta ka kasutab seda raha ja siis on võimalik töötajaid ka palgata, nii et tuleb alandada makse, aitäh. aitäh ja nüüd härra Tom van den Kendelaere. rahvapartei fraktsioonist poolteist minutit. aitäh, härra president, proua volinik, kallid kolleegid, seitse miljonit noort töötut see on täiesti õudne olukord, meil on seitse miljonit noort töötut, ehk meil on väga suur koorem mitte ainult nende inimeste tuleviku jaoks, vaid kogu Euroopa Liidu tuleviku jaoks ja seda kõike tuleb muuta ning kiiresti. see kokkulepe on juba väga tähtis samm, see, et nüüd noorte tööpuuduse algatusele antakse stardilöök ähm, on väga tähtis selleks, et nad saaksid kas praktikakoha, töökoha või siis ka õppekoha parlament ja nõukogu vaatasid väga kiiresti selle küsimuse läbi ja see näitas, et Euroopa töötab ja töötab väga kiiresti, kui vaja. tegemist on Euroopaga, mis suurtes küsimustes ka väga kiiresti tegutseda suudab ja nüüd liikmesriigid peavad ka vastavad projektid võimalikult kiiresti välja töötama. nüüd kaasrahastamismäär, mis on kolmkümmend protsenti, ei ole enam vabanduseks, miks neid programme mitte läbi viia, aga see eelrahastatus on kõigest üks võimalustest ja selline, sellised projektid peavad ka tulevikus jätkuma, me peaksime pikaliselt mõtlema, peaksime mõtlema selle peale, kuidas oskused vastaksid tööturu vajadustele, et meil oleksid korralikud praktikakohad, paindlik tööturg ja et meil oleksid äh, pikad kestlikud töökohad seda avalööki oli vaja ja nüüd on pall ähm, liikmesriikide mänguväljaku poolel. küsimus on nüüd selles, mida liikmesriigid teevad. seda me ei saa vastata, aga meie võime endalt küsida, mis saab edasi. kõik malemängijad, kes on head ja edukad, mõtlevad mitu sammu ette ja ma arvan, et meie peaksime nendest eeskuju võtma, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna proua Steinrück poolteist minutit. kahjuks ei ole meil täna siin mitte mingit põhjust rõõmutantsu lüüa, sellepärast et noorte tööpuuduse lahendamisest oleme veel valgusaastate kaugusel. aga selle algatusega õnnestus meil lõpuks midagi käima lükata selles lõputus loos ja sellepärast suur tänu kõigile, kes kõik olid kaasatud ja kes aitavad nüüd seda programmi kiiresti ellu rakendada. viimastel aastatel on liiga palju räägitud, liiga palju patuoineid leitud, aga tulemusi meil kui selliseid ei olnud meie sotsiaaldemokraadid oleme kohe algusest peale öelnud, et noorte tööpuuduse vastane võitlus ei ole see, mida saab lahendada radikaalse kärpepoliitika kaudu, vaid et meil on vaja siin ühist vastutust võtta. me ei pea olema siin selgeltnägijad, et öelda, et need liikmesriigid, kus väga palju on kärbitud, et neil on vaja ka raha kaasrahastamismäärade jaoks ja et nendel riikidel on vaja ka toetust korra poliitiliste reformide läbiviimisel noorte tööpuuduse vastane võitlus peab ka tulevikus jääma meie kõige suuremaks prioriteediks. Teie, proua volinik, ütlesite seda juba mitte ainult liikmesriikides ja Euroopa Liidu institutsioonides, vaid igal pool koha peal. ning nüüd ka valitsused ja ettevõtted koha peal peavad nüüd midagi ette võtma, peavad edasi minema, teenima noore põlvkonna huve, sest neil on vaja tulevikuperspektiivi ja meie peame selleks andma endast kõik, aitäh! aitäh, proua Steinrück! ja nüüd saab sõna Andrea McIntyre, palun üks minut. aitäh, härra president, suur tänu raportöörile ja volinikule me kõik oleme nõus, et noorte tööpuudus on väga tõsine küsimus ja et meil on vaja midagi ette võtta. ma toetan seda ettepanekut, et me leiaksime vahendeid selleks, et äh, tööpuudusprogrammide rakendamist kiirendada liikmesriikides, aga ma kardan, et eelrahastamine võib endaga kaasa tuua probleeme ja et meil paari aasta pärast on vaja veel lisavahendeid. minu fraktsioon on alati öelnud, et eelarvedistsipliinist tuleb kinni pidada ja et poliitika peaks olema tulemustele suunatud, nii et noorte töötagatis ei peaks olema siin erandiks, me peame vaatama, millised on tulemused meil tuleb liikmesriikidega teha koostööd selleks, et äh, riikidele sobivaid lahendusi leida, selliseid, mis arvestaksid kohalike vajadustega. Ühendkuningriigis valitsus on kasutanud noorte töötagatist selleks, et äh, seda lisandada praegustele programmidele ja minu valimisringkonnas West Midlandis on loodud mitmeid äh, partnerlusi selleks, et ettevõtted saaksid luua praktika ja õpipoisikohti ja mul on väga hea meel, et West Midlandsi piirkonnas on meil kaks koma kaks miljonit uut äh, praktikakohta loodud viimase viie aasta jooksul. aitäh! ja nüüd saab sõna Ines Kristiina Zuber. üks minut, palun. aitäh, härra president. eelrahastamise määr noorte töötagatise puhul on väga tähtis küsimus ja lisavahendite leidmine oli väga hea. nõukogu ettepanek oli selline, et liikmesriigid ei olnud valmis projekte kaasrahastama ning just nendes riikides, kus noorte tööpuudus on väga suur, ei olnud võimalik tegelikult programmidega algust teha ja neid kaasrahastada probleemi aga lisavahendite leidmine ei lahenda, sellepärast et nende programmide jaoks põhilisetes riikides on vahendeid riigieelarvest väga vähe eraldatud ja see ei lahenda meie probleeme. meil on vaja vähemalt kahtekümmet ühte miljardit eurot, äh, fondidele on vaja leida rohkem vahendeid meil on vaja suurendada töökohtade arvu, mida luuakse, eriti kui me mõtleme, kui palju töökohtasid on praegu viimastel aastatel kaotatud. peale sellega praktikakohad, siis äh, tähtajalised töölepingud, mis tekitavad ka tihti probleeme. tegemist ei ole mitte mingi töötagatisega, vaid tegemist on jätkuva ebakindlusega. aitäh! järgmisena saab, saab sõna kolleeg Fontoulis, palun. aitäh, härra president, daamid ja härrad, kallid kolleegid. noorte töötagatis üritab ähm, lahendada tähtsat ja tõsist probleemi. ka meil Kreekas on selles küsimuses äh, väga rasked ajad kuni, kuni kuuskümmend protsenti noortest on töötud, meil on piirkondi, kus olukord on isegi veel hullem ja on täiesti selge, et lühiajaliselt ei ole meil võimalik seda olukorda lahendada hoolimata pingutustest, mida on tehtud nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. tegemist on vale lähenemisega sellele probleemile ja sellepärast me ei saa seda probleemi lahendada. põhimõtteliselt ei piisa sellest, et me siin üksikuid meetmeid vastu võtame. meil on vaja head haridust, meil on vaja selgeid suuniseid nende programmide jaoks. ainult niimoodi on meil võimalik praegust probleemi lahendada, aga lisavahendite leidmine põhimõtteliselt ei aita meil mitte midagi teha. me ei saa sellega tööpuuduse probleemi lahendada, vaid tegemist on jällegi ainult piisakesega merre. aitäh, järgmisena Mihhail Šoidrova, palun. aitäh. aitäh, härra asepresident suurt tänu raportööri ja teiste kolleegide otsuse eest toetada komisjoni ettepanekut suurendada noorte töötagatisele ette nähtud äh, vahendeid. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eelrahastuseks ette nähtud üks miljard näitab, et Euroopa Liit võtab võitlust noorte tööpuuduse vastu väga tõsiselt. kui me kardame, et neid vahendeid ei ei kasutata tõhusalt, siis me peaksime ka täpselt vaatama, kuidas meie valitsused neid vahendeid kasutavad. mina isiklikult olen väga tihedalt kontaktis Tšehhi tööministeeriumiga ja vaatan täpselt, kuidas neid programme välja töötatakse. mul on jäänud mulje, et Tšehhi on tõesti väga hästi ette valmistanud äh, selleks, et hakata et-, Äh, seda ettevalmistavat faasi läbi viima. meil on Praha, kus tööpuudus on äh, madal, aga meil on teisi piirkondi, kus tööpuudus on üle kahekümne viie protsendi noorte hulgas, kes on kuni kahekümne viie aastased ja just sellepärast ma tahaksin, et meil siin rohkem pöörataks tähelepanu kutseharidusele ja rahastataks just seda valdkonda. me peaksime seda vaatama kui investeeringut meie tulevikku, investeeringut, mis loob stiimuleid noorte jaoks ja annab neile usu tulevikku ja mul on väga hea meel, et seda ettepanekut nii palju toetatakse järgmisena Marita Ulfskog, palun. Eh, aitäh. me oleme siin kuulnud näiteid Itaaliast ja teistest riikidest, mina räägin oma koduriigist Rootsist. majanduslikult ja sotsiaalselt eh, võib-olla te arvate, et meil ei ole probleeme, aga ka meil on nii, et väga palju lisatoetusi on makstud just äh, noortele. eelmisel suvel Rootsi valitsus äh, otsustas äh, neid noorte toetusprogramme alustada just sellepärast, et ei soovitud äh, ähm, kasutada ainult Rootsi riigi eelarvest vahendeid ja seda just sellepärast, et oli teada, et komisjon on ka valmis kaasrahastama. meil on väga palju riike, mille jaoks oli täiesti võimatu kasutada seda noorte töötagatis äh, programmi, sest neil ei olnud võimalik äh, programme kaasrahastada ja nüüd need lisaeraldused võivad olla suureks võimaluseks selleks, et anda tulevikuperspektiiv nendele noortele, kellel ei ole töökohta. tegemist on uue võimalusega saada lisavahendeid ja seda tuleb kindlasti ära kasutada. Eh, aitäh ja nüüd äh, proua Sander, palun poolteist minutit. suur tänu, president ma tahaksin omalt poolt äh, õnnitleda raportööri tehtud töö eest ja samuti ka komisjoni. vajalike vahendite kasutusele võtmine ning tegevuste rakendamine selleks, et noorte töötuse vastu võitlemine on hea uudis. see näitab seda, et Euroopa Liit äh, reageerib konkreetselt kiiresti ja tõhusalt kriisi hetkel seda öeldes on pall liikmesriikide väljaku poolel. erinevaid meetmeid on vaja kasutusele võtta selleks, et julgustada praktikakohti, anda noortele, tekitada noortes huvi ettevõtete loomise vastu või samal ajal ka õppida uusi ameteid, mis puudutavad digitaalvaldkondi. mina omalt poolt tahaksin rõhutada piiriülest liikuvust, mis võimaldab noortel äh, lihtsamalt äh, kasutada professionaalseid äh, võimalusi, mis on teisel pool piire. see liikuvus äh, on seotud ka keelteoskusega. minu riigis on va-, Prantsusmaa valitsus soovinud kakskeelsed klassid lõpetada, mis läheb täielikult vastuollu kõikide jõupingutusega, mida me siin teeme. piiriülene liikuvus on, aitab ka paremini edastada erinevaid pakkumisi ja, ja seda puudutab ka diplomite tunnustamine. Need on kõik väga erinevad, aga üksteist täiendavad meetmed, mis võimaldavad meil üheskoos võidelda noorte töötuse vastu, suur tänu! suur tänu! järgmiseks, järgmisena saab sõna proua Blinkevitš-Jute suur tänu, ma soovin samuti raportööri õnnitleda ja ma toetan komisjoni pühendumust eelrahastust suurendada. see peaks liikmesriike aitama noorte töötuse teemadega nii kiiresti ja tõhusamalt tegutseda kui võimalik. noortel on vaja abi töö leidmisel, haridustee jätkamisel või siis praktikakoha leidmisel. vastavalt viimastele andmetele tänu keerulistele majandusolukordadele ei suuda kõik liikmesriigid noortegarantii algatust ellu viia. seega on see ettepanek suurepärane samm edasi selleks, et investeerida noortesse noortegarantii poliitika eesmärkide täitmisel peab tähelepanu pöörama ka nendele, kelle haridus on madalam, kes on puudega või kellel on teatud terviseprobleemid sooviksin teie tähelepanu pöörata sellele, et pikaajaline noorte töötus või suutmatus korralikku tööd leida mõjutab oluliselt äh, majandust ja mõjutab negatiivselt ka noori endid. näiteks võivad neil tekkida vaimseid või füüsilisi terviseprobleeme või nad võivad äh, kuritegelikule teele sattuda ja seega on vaja äh, e-rahastust kasutada nii tõhusalt kui vähegi võimalik suur tänu. järgmisena saab sõna härra Lopes, üks minut, palun. suur tänu. kõigepealt äh, sooviksin äh, omalt poolt äh, tervitada volinikku ja tänada teda selle eest, et on loodud tingimused, et võimaldada riikidele Äh, juurdepääs rahastusele noorte tööhõive algatuse raames. ja paar sõna peab ütlema ka parlamendi töö kohta. riigid, kus on noorte töötus, on ka need, kus on kõige suurem eelarveprobleem ja peame vaatama, millised on need seosed. see, millest siin täna räägitakse, on lihtsalt äh, äh sõnadevaht, kui me ei äh, korrigeeri makromajanduslikke tingimusi noorte töötus on kaks korda suurem kui ta-, muu töötus. teatud piirkondades Hispaanias on sama töötusmäär kui Gaza sektoris ja see leiab aset Euroopas, see on tõeline hädaolukord, millega Euroopa Parlament ja liikmesriigid peavad tegutsema. suur tänu, härra Lopes et vaba mikrofoni äh, voor ja esimesena saab sõna proua Tõrjuken. suur tänu, soovin tänada raportööri, variraportööre ja eriti volinikku selle raporti selle teema tõstatamise eest nii kiiresti kui võimalik, sest meie jaoks on väga oluline äh, arvestada noorte vajadustega Euroopas, meil on, peame neid toetama, äh, pakkuma vajalikku haridust ja väljaõpet selleks, et tööd leida. see, et äh, eelrahastus on, toimub olulisel määral, on tugev sõnum liikmesriikidele, et nad peavad kiiresti tegutsema ja looma raamistiku, et noori toetada ja mind julgustavad voliniku sõnad äh, hoida olukorra silma peal ja informeerida parlamenti äh, selle rahastamise kasutuse osas. ma leian, et tegemist on olulise teemaga, et see rahastust äh, korralikult kasutatakse selleks, et vajalikke oskusi kujundada sellistes kohtades, kus seda vaja on, sest senini on liiga tihti inimesi koolitatud, nii noori kui ka muus vanuseid, vanuses sellistes valdkondades, mis ei äh, leia pärast äh, tööturul kasutust ja seega on väga oluline keskenduda vajalikele oskustele meie tänases, äh, tänases tööturul, turus. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Negrescu. suur tänu, president ma sooviksin tänada raportööri ja Euroopa Komisjoni selle ettepaneku eest, me räägime siin seitsmest miljonist noorest inimesest, seitsmest miljonist saatusest, mille osas me saame oma sõna öelda. ühe miljardi euro kasutusele võtmine on hea meede, aga seda peavad täiendama muud meetmed. ja Rahvapartei on taaskord näidanud, me, olukord on näidanud, et me saame kiiresti reageerida ja tegutseda eelrahastuse kasutuselevõttu suurendamine on väga hea signaal ja loodetavasti liikmesriigid tegutsevad sellele vastavalt Rumeenia osas äh, võin öelda, et meil on vajalikud meetmed paigas, Rumeenia on üks esimesi liikmesriike, kes esimese pilootprojekti noortegarantii osas rakendas. selleks, et see ellu viia, on väga oluline see, et äh, rahastus oleks, äh, läheks konkreetsetele projektidele. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Marjas. see algatus, mis puudutab noorte tööhõivet, on piiratud äh, vahendid, arvestades meie töötute arvu. meil on vaja leida lisavahendeid selleks, et toetada noori viiskümmend üheksa koma kaks protsenti on Kreekas, Hispaanias ja Portugalis umbes keskmine tööpuudus. ja meil on probleeme just sellega, et avalikul sektoril ei ole piisavalt vahendeid selleks, et neid projekte kaasrahastada ja tagada äh, seda, et need programmid ka tõesti rakendatakse. Kreekal ongi just kõige rohkem probleeme kaasrahastamismääraga. Draghi ja Troika jätkavad selle lämmatava Kreeka majanduspoliitikaga ning keegi ei võta mitte midagi ette ning niimoodi ei ole meil võimalik neid rahasid nagunii leida. aitäh! olete te valmis sinise kaardi küsimusele vastama? härra Novakov soovib teile nimelt küsimuse esitada, palun, härra Novakov. suur tänu, jah, tegemist on väga oluline see et, et kolmekümne protsendi võrra on suurendatud eelfinantseerimist nende programmide arveks, mis äh, peavad aitama noorte tööhõivet toetada, aga me ei tohi unustada reforme ja investeeringuid. me ei saa ühepoolselt äh, eesmärke saavutada. ma pean teile meelde tuletama, et väga suur erinevus valitseb liikmesriikide vahel ja väga keeruline on äh, vahendeid kasutusele võtta ja tulevikus peavad liikmesriigid tegutsema veelgi enam selleks, et noortele töökohti luua. just seetõttu liikmesriikide jõupingutused äh, on vaja ära kasutada selleks, et äh, kasutusele võtta vahendid ja reformid teha. mida teie arvate reformidest? Äh, Marias, Parakalo. härra Marias, palun sõna vastuseks. jah, aitäh. aitäh kolleegile. võin öelda järgmist praegusel hetkel on lugu selline, et äh, selleks, et Kreeka projekte kaasrahastaks, oleks meil vaja raha. kui nüüd aga memorandumi pärast äh, avaliku sektori kulutusi on kärbitud, on täiesti selge, et meil ei ole mitte mingeid vahendeid selleks, et kaasrahastada neid projekte, selleks, et saavutada neid püstitatud eesmärke, mida on soovitud saada noorte töötagatisega. ja Kreeka pankadest ei ole üldse enam võimalik laenu saada, mitte ühte eurot ei ole valmis need äh, pangad laenudena välja andma ja see on kõige tähtsamaks probleemiks ja sellega tuleb arvestada. ja vabandan väga, aga pikemalt ei anna mulle vist aega vastata. Barandika Bilbao. proua Barandika Bilbao, palun järgmisena. suur tänu, president, lugupeetud volinik ma loomulikult toetan äh, seda äh, Euroopa Sotsiaalfondi muutmist, määruse muutmist selleks, et äh, noorte tööhõive algatuse kergemini rahastada. loomulikult on meil vaja ka komisjonipoolset analüüsi, mis puudutab põhjusi, miks liikmesriigid, kus on kõige suuremad raskused, ei ole suutnud rohkem samme astuda, tahaksin rõhutada, et väga paljudel juhtudel on probleem selles, et teatud riigid Äh, suhtuvad liiga keskselt sellesse programmi ja on võtnud selle piirkondlikelt institutsioonidelt, kellel on pädevus tegutseda ja kes saaksid paremini vastata äh, kodanike ootustele. Neil on olemas vastavad kogemused ja oskused selleks, et saavutada avaliku erasektori äh, koostöö, selleks, et parimaid tulemusi saavutada arvestades selliseid probleeme, küsiksin teilt, kas teil on mingisuguseid plaane seda analüüsi äh, ellu viia? suur tänu ja nüüd saab sõna proua Palomo Lopes Peleho. suur tänu. ma tahaksin selgelt välja öelda, et me ei ole noortegarantii noorte tööhõive algatuse vastu, aga me ei ole nõus sellega, kuidas seda rakendatakse teatud riikides, nagu näiteks Hispaanias. me tervitame eelrahastamist, aga see ei ole ainus lahendus probleemile, meil on vaja aktiivseid programme selleks, et noorte tööhõivet arendada. me oleme näinud majandustegevuse vähenemist, mis kahjustab noorte olukorda tööturul ning noorte tööhõive probleeme ei lahenda toetuste kärpimine ja raha suunamine ettevõtetesse. selle asemel on meil vaja pakkuda praktikat, kui me soovime luua kvaliteetseid töökohti. komisjon on hoiatanud mitmeid liikmesriike, et see kava mõjub teatud riike ainult osaliselt ja Kontrollikoda on viidanud ohtudele, mis puudutavad selle programmi väärkasutamist, sellepärast on meil vaja produktiivseid investeeringuid, palgatõusu ja sotsiaalseid toetusi. suur tänu. Marko Valli, palun. suur tänu ma kasutaksin seda võimalust ja soo-, ja soovida komisjonilt lubadust. mul oleks hea meel, kui tulevastel aastatel kavad, mis puudutavad noorte tööhõivet ja lisandväärtust, äh, looksid. me ei saa endale lubada selliseid avaldusi, nagu me oleme kuulnud Itaalias, kus peaminister ütleb, et me äh, oleme saavutanud suurepärase tulemuse, ja lõpuks luuakse ainult kaksteist tuhat töökohta, mitte kaksteist miljonit, nagu lubatud. ainult kaksteist tuhat neljasajast tuhandest, kes olid registreeritud, said omale töökoha. kui me olukorda ei muuda, siis Euroopa kodanikud muutuvad üha skeptilisemaks panie przewodniczący! aitäh! arvestades kriitilise olukorraga, millal kannatavad noored Euroopas, üritab äh, komisjon eelrahastuseks leida rohkem vahendeid ja sellega oleks meil võimalik olukorda lahendada. meil on väga hea meel näha, et Euroopa Parlament ja liikmesriigid on otsustanud vastu võtta ettepaneku ilma muudatusettepanekuteta, mistõttu tõttu on meil nüüd võimalik võimalikult kiiresti need vahendid ka eraldada ning äh, proua Moraes ja tema meeskond on lubanud ka selle eest hoolitseda. me siin ei räägi mitte ainult sellest põhilisest probleemist liikmesriikide jaoks. juba algusest peale ei ole piisavalt seda programmi rakendatud ja ka järelevalve ei ole olnud rahuldav. me saame aru, et aeg mängib siin väga tähtsat rolli, sest noored äh, Äh, töötud, neil on väga raske leida töökohta, kui nad on olnud pikka aega tööturult eemal. ja peale selle tihti nad satuvad ka vaesuspiiri alla ja siis on neil veelgi raskem uuesti tööturule tagasi tulla just sellepärast parlament ja komisjon peaksid liikmesriikidele survet avaldama, aitäh! Ivan Jakovtšitš. härra Jakovtšitš, palun! imamo jedan odličan prijedlog koji dolazi iz komisije. aitäh, tegemist on suurepärase ettepanekuga, mille komisjon tegi. ma usun, et tegemist on hea uudisega kõikide noorte jaoks Euroopas, sest täpselt on aru saadud, mida parlament nõudis. komisjon on teinud ettepaneku äh, tõsta eelrahastuse määra kolmekümne kolme protsendi võrra. see on midagi, mida me oleme juba kaua oodanud ja niimoodi on meil võimalik näidata, et Euroopa Liit on usaldusväärne sest niimoodi saame me näidata, et meid tõesti huvitab noorte tööpuuduse probleemi lahendamine, eriti just Lõuna-Euroopas. mis nüüd veel teha tuleb? nimelt meil on selles lülis, ahelas üks lüli, mis võib murduda ja selleks on liikmesriigid. liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et seda kõike hakatakse rakendama, aitäh! ja järgmisena saab sõna Andrei Novakov, palun. suur tänu, härra juhataja. ma tahaksin öelda, et ma olen väga rahul sellega, et rakenduskavade eelfinantseerimist on kolmekümne protsendi võrra suurendatud sest see aitab võidelda noorte töötusega, tegemist on hea ettepanekuga ja ma õnnitan Euroopa Komisjoni selle eest. aga teisest küljest äh, tuleks kindlasti rohkem ära kasutada ka olemasolevaid äh, foorumeid, et äh, paremini kommunikeerida neid eesmärke, mis sellel algatusel on. peale selle tuleks meelde tuletada ka seda, et väga olulised on ikkagi kohalike ja regionaalvõimude meetmed ja nende tegevus, sest just nemad jõuavad kõige paremini noorteni ka liikmesriikidel on oma vastutus ning liikmesriigid, kohalikud omavalitsused ja regionaalne tasand peavad tegema selle, mis suudavad, et vähendada noortetöötust ja läbi viima vajalikud reformid, mille abil parandada eh, töö, oma tööametite tegevust. peale selle on siis võimalik eh, ka luua parem ligipääs noorte töökohtadele, aitäh! aitäh, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud selles arutelus ja uuesti saab sõna volinik Tyson komisjoni nimel. Eh. aitäh, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. ma tänan veel kord selle toetuse eest peaaegu kogu kojalt sellele ettepanekule ja ma tõesti homme selle muudatusettepaneku poolt hääletada, siis nõukogu ka kiiresti hakkab tegutsema ja loodan, et veel maikuus on meil võimalik hakata neid äh, äh summasid äh, suurema eelrahastusmäära raames välja maksma. aasta lõpus saame me siis liikmesriikidelt aruanded ja siis on tegemist tõesti kokkuvõtetega ka selle kohta, mida sii-, on selleks ajaks juba ära tehtud ja ma ootan juba põnevusega seda arutelu siis siinsamas kojas aasta lõpus. ning kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses tuleb meil üleilmne hinnang äh, teha ka sellele toetusele, mida me Sotsiaalfondi kaudu anname, eriti ka selles osas, mis me teeme ära noorte töögarantiiga ehk et me vaatame, et eh, kas liikmesriigid on tõesti ka oma panuse andnud ja kas programmil on ka tulemusi liikmesriigid, piirkonnad, kohalikud omavalitsused, nad saavad meilt abi, kui nad soovivad, nii palju siis muidugi, kui meie pädevuses on abi anda. väga paljud küsisid, et kas sellest piisab, muidugi ei piisa, tegemist on eelarvega, mis on ette nähtud noorte töö tagatiseks, aga sellest rahast ei piisa selleks, et kõikidele töökoht luua. ja tõesti, me võime siin Euroopa Liidus väga palju rääkida, aga me teame, et meil on vaja meetmetele ka rahastust. meil on ka äh, nüüd olemas äh, eraldiseisev noorte töö tagatis, eraldiseisev meede ja me teame, et väga paljudel liikmesriikidel oli finantsraskusi selleks, et neid programme ellu viia ja nüüd, kui me eelrahastuse määra tõstsime, saame me lõpuks nende programmidega minna stardipakkudele ja neid hakata ellu viima ja sotsiaalfondis on kõrval on meil ka regionaalfond, kust vahendeid leida ja me peame investeerima tõesti noortesse ka innovaatika programmide ja ka Erasmus pluss ning teiste programmide kaudu. mis puudutab meie poliitikat, siis ka sellest kõigest ei piisa töökohtade leidmise puhul mängivad nõudlus ja pakkumine väga tähtsat rolli, me teame seda väga hästi ja just sellepärast komisjon äh, võitleb kestlike töökohtade loomise eest, keskkonnasäästlike töökohtade loomise eest ja just sellepärast me tõesti oleme siin ka selles osas jõupingutusi teinud. peale selle me soovime pikaajaliste töötute jaoks programme leida. Need inimesed on vaja uuesti tööturgudele tuua. peale selle tuleb vaadata ka, milline on tööturupoliitika liikmesriikides ja ka investeerimispaketti tuleb selles valguses vaadata, sest kui igaüks on oma valdkonnas valmis vastutama, siis on meil võimalik noortele anda uuesti tulevikuperspektiiv. olen selles täiesti veendunud ja see ettepanek, mida te täna siin toetate, ähm, toetasite, on üheks sammuks sellel teel, aitäh ka selle kiiruse eest, ähm, millega see ettepanek siin vastu võeti aitäh! ja nüüd äh, saab äh, sõna vastuseks raportöör proua Morin Chartier. suur tänu, äh, härra president, lugupeetud volinik! ka mina pean teid õnnitlema sellepärast, et te olete selle määruse puhul saavutanud suurt edu koos minu kolleegidega, olete te aidanud ületada tõkked, mis olid eelrahastamise teel Need tõkked olid tegelikult ületamatult suured, aga teie tegite rohkem kui küll selleks, et meid kõiki aidata ja et näidata üles äh, mõistmist äh, nende raskuste suhtes, mis Euroopa ees praegu on. ma loodan, et kolleegid toetavad meid homme ka hääletusel. me oleme ju sisu osas kõik nõus, tegemist on vaja tegemist on eelrahastusega, mis on lihtsalt üks osa noorte töötuse vastasest võitlusest, kuigi see ei ole kindlasti ainuke samm, proua volinik meil on vaja see hääletus läbi viia nii, et ta lõpeks positiivselt ja et me saaksime näidata riigipeadele ja valitsusjuhtidele, et me ei kahtle, me ei kõhkle, vaid me esitame nõudmise, me esitame nõudmise liikmesriikidele, me tahame, et nad tegutseksid sellepärast et meil on vaja õnnestunud noorte äh, tööhõivepoliitikat. ma olen äh, kuulnud äh, palju siseriiklikke diskussioone, nendest on täna siin räägitud, aga sellised jutud sellised jutud küll liiguvad, aga meil on vaja üle-euroopalist poliitikat, mis seejärel muutuks liikmesriikide poliitikaks, nii et noortel kõikjal Euroopas oleksid kvaliteetsed töökohad. homme hääletusel me esitame oma nõudmise me nõuame seda, et liikmesriigid annaksid oma panuse. ja kolmandaks tahaksin ma rõhutada seda, et teie, proua volinik, saite õigesti aru, me ei anna järele. selle töö taga mida me oleme siin ühiselt teinud selleks, et eelrahastamine saavutada. selle töö taga on meie tahe saavutada ka tulemus, tulemus, mis tähendab seda, et me saavutame kvaliteetsed äh, töökohad. ja seetõttu me tahame, et äh, meie ja komisjon, komisjoni tööhõive ähm, osakond jälgiks äh, seda, mismoodi liikmesriikides tööhõivepoliitika siis kujuneb. me oleme selle eesmärgiga kindlalt seotud. härra president palub kõnele lõpetada me oleme võtnud äh, vastu, kui me võtame vastu selle äh, raporti, siis me oleme aidanud noori, oleme aidanud äh, neil leida kvaliteetseid töökohti, oleme aidanud noored tuua tööturule ja sellest on meile kõigile palju kasu, suur tänu teile! suur tänu!